Herr Präsident! Bene, riprendiamo la seduta. Eh, Jätkakem istungiga. Alustuseks roheline raamat Euroopa tervishoiutöötajate kohta ning sõna saab kohe proua Vassiljev komisjoni nimel.